kummaline, sellepärast et need deklaratsioonid on ju meie töö lahutamatu osa. suur tänu, ütleb härra president ja käes on hääletusaeg kõigepealt härra Peres, proua Peresi raport parandab ennast, härra president, proua Peresi raport äh, määruse number tuhat üheksasada kakskümmend seitse murd kaks tuhat kuus Euro-, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi loomise kohta, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus seadusandliku eelnõu osas, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, sellega on hääletus suletud. ja selgelt on see vastu võetud järgmine punkt hääletusel, kuus resolutsiooni eelnõud olukorra kohta Palestiinas ühisresolutsioon täies mahus, palun hääletusele poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud suure häälteenamusega järgmine hääletuspunkt, resolutsiooni ettepanekud keskkonnakomisjonilt Riio pluss kakskümmend tippkohtumise kohta hääle, alustame lõikest neli, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. järgmisena lõige viis, muudatus üheksateist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud teine osa, poolt, see langeb ära. ja nüüd äh, lõige kuus, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, lõige kaheksa, siin on suuline muudatusettepanek, härra Lainen, palun, ENMi komisjoni esimees suur tänu, härra president, ma tahaksin lõiget kaheksa täpsustada, sellepärast et see sõnastus praegu on segadust tekitav. vanas tekstis on öeldud, et tunneb muret, et rohelisele majandusele suunatakse peatähelepanu Rio kahekümne kohtumisel, tundub, et kui me ütleme, et me tunneme muret millegi pärast, siis me tõesti muretseme Äh, nii et me peaksime selle ümber sõnastama, me märgime, et äh, roheline majandus on üks nendest. ei ole ju negatiivne roheline majandus, me ikkagi tahame seda, me ei muretse selle pärast, see on nüüd selgitus rohelistele, kes küsisid mu käest, et mida me sellega mõtleme, selle sõnastusega, positiivselt mõtleme. härra president ütleb, et ma arvan, et kõik said aru, kas keegi on selle vastu? tundub, et ei, siis võime hääletada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend neli nüüd, muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend viis, kui soovite kon-, kontrollime, siis kontrollime muudatus kuusteist, siis hääletusele hääletus on avatud. suletud hääletus on suletud ja kallid kolleegid, nagu näete, selgelt tagasi lükatud. lõige kakskümmend viis, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud seekord tõesti peame kontrollima. nii et äh, hääletusele uuesti kolmas osa lõikest kakskümmend viis, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. nüüd äh, We have amendment number 12. Those... järgmisena kaksteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kas kontrollime üle? hea küll, hääletusele siis muudatus number neli. hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud muudatus üks lõikes kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, lõikes kakskümmend üheksa jällegi osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, palun, hääletus on avatud. suletud vastu võetud ja kolmas osa, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti elektrooniliselt, kolleegid, kolmas osa hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud suletud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, palun, kolleegid, hääletus on avatud. suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd lõige kolmkümmend kaheksa eraldi osade kaupa hääletus, esimene osa poolt vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletult. tundub, et peame uuesti kontrollima üle, siiski hääletus on avatud, teine osa hääletus nüüd suletud. vastu võetud. muudatusettepanek number kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. see on tagasi lükatud ja nüüd hääletusele lõike kolmkümmend üheksa ja esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud oot,. oot-oot, veel mitte. noh, jõudsite. hääletus endiselt avatud, nüüd suletud kallid kolleegid, meil on tekkinud väike segadus, peame uuesti selle hääletuse võtma, sellepärast et nagu te näete, nendel tabloodel siin on valeinformatsioon, justkui hääletaksime me kolmeteistkümnendat muudatusettepanekut, tegelikult aga nüüd on kõik õigesti, kolmekümne üheksas par-, lõige hääletusel, hääletus on avatud. esialgne tekst, kolleegid. lõige kolmkümmend üheksa, esialgne tekst. hääletus on avatud kannatust, kolleegid, kannatust. hääletus on avatud, nüüd on suletud, vastu võetud. muudatus kuus lõikesse nelikümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud nelikümmend lõige kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. teine osa äh, lõikes nelikümmend. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatus seitse, nimeline hääletus hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatus neliteist D poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli, nimeline hääletus. hääletus on avatud. suletud vastu võetud. nüüd siis lõige nelikümmend seitse, esimene osa poolt, vastu. ei saa täpselt aru, mida see, need vasakpoolsed teevad, olete poolt või vastu te? uuesti siis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. teine osa, lõige nelikümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud, kolmas osa, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud peame kontrollima jälle, kolleegid, kahjuks. hääletus on avatud kolmanda osa kohta. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd muudatus number üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud vastu võetud nüüd muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend, eh, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on avatud, teine osa lõikest viiskümmend. hääletus on suletud vastu võetud. lõige viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. Äh, ma ei taha küll teil piinata, aga peame uuesti kontrollima elektrooniliselt, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. lõige kuuskümmend osade kaupa, esimene osa, nimeline hääletus esimesel osal osal, nii et pool, et hääletage palun, jah. suletud. vastu võetud, teine osa, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud on suletud. ka vastu võetud. lõige kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. lõige kuuskümmend viis, poolt, vastu erapooletud. seekord võin vist öelda, et on tagasi lükatud. ei või, kontrollime, hääletus on avatud. kui tuleb kontrollidest saab kontrollida. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, palun, hääletus on avatud. suletud, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme D, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitsekümmend üks, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud, suletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, elektro- äh,, avatud on hääletus. hääletus on suletud äh,. tagasi lükatud. muudatus viisteist D. nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuid ilmselt tahame me teada täpselt, kuidas, nii et paneme elektroonilisele hääletusele, et see on avatud. suletud. vastu võetud lõige kaheksakümmend seitse, muudatus kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. üheksakümmend kolm, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud seekord. üheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. elektrooniliselt kontrollime, hääletus on avatud. suletud ei, veel mitte siis oleme, hoiame lahti hääletuse. nüüd suletud, tagasi lükatud. muudatus üksteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, põhjenduspunkt K kahes osas, nimeline hääletus. hääletus on avatud suletud. selgelt vastu võetud, teine osa jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud. see on samuti vastu võetud ähm, ainult kolme häälega aga nüüd äh, siis resolutsiooni eelnõu täies mahus muudetud kujul hääletus on avatud. suletud. ja selge häälte enamusega vastu võetud, tunnustus autoritele. Will... nii, nüüd hääletame tööhõivekomisjoni eh, resolutsiooni ettepanekut globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi tuleviku kohta. nüüd on see ettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viis algtekstist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd mm, algtekst lõigus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks Ehm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Been... see on vastu võetud, nüüd muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma päris hästi ei saanud aru mida meie saali keskosa tegi, nii et siis, kes on poolt, tõstke käsi. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd hääletame resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et palju õnne autoritele ning lõpuks nüüd on meil viimane hääletus täna. see on resolutsiooni ettepanek, mille koostas härra Tahv teistega ning see puudutas öö, äh, Euroopa kohtuarvamust Euroopa Liidu Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli kooskõla kohta aluslepinguga ning annan kõigepealt sõna härra Tahv. lugupeetud president. resolutsiooni eelnõuga taotletakse seda, et me saaksime Euroopa Kohtu arvamuse kalandusalase partnerluslepingu protokolli kohta. see puudutab siis Euroopa Liidu ja Maroko vahelisi suhteid ja me proovime vaadata äh, selle Euroopa Kohtu otsuse alusel me soovime vaadata, kas leping vastab Euroopa Liidu aluslepingutele ja kas ta vastab rahvusvahelise õiguse normidele ning Euroopa Kohtu arvamuse küsimine ei tähenda seda, et me peataksime praegu jõus oleva lepingu Marokoga. kuid Euroopa Kohtu arvamuse küsimine võib viia pretsedendi tekkeni. Euroopa Parlamendil on selge kohustus kindlaks teha kas äh, see leping on õiguspärane, aitäh! aitäh, härra Tahv! nii, hääletame resolutsiooni, see on nimeline hääletus, muudatusettepanekuid pole, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud Our... nii, see oli meie viimane päevakorrapunkt. mul on veel mõningad teadaanded. Tšehhi keeles loen seda ette. ma sain äh, pöördumised äh, mõningate äh, kõne